La seduta è ripresa. istung on taas alanud. Comunico l'esito. teatan e esimese vooru tulemused. hääletajaid oli seitsesada kolmkümmend viis tühi-, kehtetuid äh, sedeleid seitsekümmend kolm, kuussada kuuskümmend kaks kehtivat antud häält. absoluutne enamus on kolmsada kolmkümmend kaks häält seega. tellerid, äh, kandidaadid said järgmised hääled, Ska Keller sada kolmkümmend kolm Honorevole Rego, quaranta. Siira Rego, nelikümmend kaks häält. Honorevole Sassoli, trecentoventi. härra Sassoli, kolmsada kakskümmend viis. Honorevole Zahradil, Jan Zahradil sada kuuskümmend kaks. poiché nessun candidato ha ottenuto la maggioranza. kuivõrd ükski kandidaat ei saanud absoluutset häälteenamust, läheme nüüd teise hääletusvooru juurde kui ei ole märkusi, kui ei ole esitatud rohkem kandidaate, siis äh, kandidaadid on sellega selged. kas on veel kandidaate, kas on veel, veel märkusi? seega järgmised kandidaadid teiseks vooruks, Ska Keller onorevole Siira Rego. Siira Rego. David Maria Sassoli. Jan Zahradil. se non ci sono nuove kui uusi kandidaate ei esitata, siis üksteist nelikümmend jätkame teise vooruga, istung on peatatud ja jätkame uuesti üksteist nelikümmend. il presidente. la seduta è ripresa. jätkame istungiga. prima di procedere. enne kui läheme edasi teise vooruga siis tahaksin teada kas kõik kogu personal on kohal ja valmis. kõik hääletuse läbiviijad. härra Jaar, palun istuge ka teie oma kohale. Mr Jaar. We need to go. me peame pihta hakkama.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 president buzek president buzek onorevole thaler lugupeetud thaler olete te kohal?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 appena arriva il presidente Buzek, kes scrutatore. hästi, niipea kui president Buzek ja ka teised on kohal, siis alustame Happy birthday, president Buzek Happy...! palju õnne teile, president Buzek! procediamo ora al secondo scrutinio. hästi, läheme edasi teise hääletusvooluga ja palun, et tellerid äh, läheksid urnide juurde ning alustame siis. Teile on välja jagatud äh, hääletussedelid ning nüüd on hääletamine alanud